ja need nimetamised jäävad siis protokolli kirja ja kui midagi ei ole selle kohta öelda, siis on see heaks kiidetud. nüüd veel tahaksin teile anda veidi infot. Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu president kiidavad neljapäeval vastavalt tava õigusmenetlusele heaks õigusaktid ja et need figureerivad siis ka